märkusi selle kohta, siis äh, palun tehke seda, ma ei näe, et kellelgi oleks midagi öelda. Äh, see on siis vastu võetud istungi protokoll eilse kohta. ma olen, äh, me oleme saanud nõukogus